kvaliteedi direktiivi rakendamine, komisjonipoolne avaldus ja nüüd annaksin sõna jällegi volinik Moedasele, et ta saaks võtta sõna komisjoni nimel. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, volinik Aniete kahetseb, et ta täna siia tulla ei saanud ma loodan, et need pikad diskussioonid kalkulatsioonimeetodite üle, raporteerimisnõuete üle, mis on vastavuses artikliga seitse A kütuse kvaliteedi direktiivis, et need saaksid lõpule jõuda, nii et liikmesriigid saaksid äh, neid elemente hakata äh, üle võtma, äh, mis on kaks tuhat kakskümmend kliimapaketis me peame tagama selleks, et liikmesriigid saaksid panna paika meetmed selleks, et saavutada see kuueprotsendine kasvuhoonegaasi vähenemine kütustes aastaks kaks tuhat kakskümmend. nõukogu on saavutanud kvalifitseeritud hääleenamuse komisjoni oktoobrikuise ettepaneku osas, aga ma olen aru saanud, et mõned parlamendiliikmed leiavad, et see eh, ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas, et see ei eh, takista ebakonventsionaalseid kütuseallikaid äh, jõudmast Euroopa Liidu turule. komisjon tahaks meenutada, et ettepanek, et artikkel seitse A äh, on kütuse kvaliteedi direktiivis, selle eesmärgiks on vähendada süsinikusisaldust äh, transpordikütuses. direktiivi eesmärgiks ei ole see, et mingi konkreetse kütusetüübi kasutamine väheneks, vaid tuleb tagada, et korralikud äh, meetmed oleks paigas selleks, et saavutada see kuueprotsendine kasvuhoonegaaside vähenemine aastaks kaks tuhat kakskümmend komisjon on veendunud, et äh, kütuse kvaliteedi direktiivi kasvuhoonegaasi vähenemise eesmärk, seda on võimalik rakendada tõhusalt nii siseselt kui äh, väljaspool piire selle ettepanekuga. nõukogu nõustus äh, komisjonipoolse ettepanekuga, see on tasakaalustatud ja töötav kompromiss, sellega saavutatakse alusakti eesmärgid, samas aga käsitletakse ka kõiki äh, mure, osapoolte muresid adekvaatselt. aga komisjon äh, leiab, et seitse A on osa parema regulatsiooni programmist perioodiks aastal kaks tuhat kakskümmend. kõiki variante analüüsitakse selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside emissioon transpordikütustest ja see on vastavuses üleüldise eesmärgiga, et vähemalt neljakümne protsendine vähenemine peab leidma aseks aastaks, aset aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kõik osapooled, kaasa arvatud parlament, neil palutakse esitada oma seisukohti konverentsil, mida organiseeritakse aasta kaks tuhat viisteist jooksul. aitäh, proua juhataja, aitäh, austatud parlamendiliikmed! aitäh, härra volinik, nüüd annan kolmeks minutiks sõna äh, härra Kürkile. Äh, suur aitäh, proua juhataja, härra volinik, kallid kolleegid, äh, Euroopa Liit on teinud suuri pingutusi selleks, et peatada kliimamuutused ja äärmiselt oluline selle poliitika element on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone. Euroopa Liit on pioneeriks rahvusvahelisel areenil selle, selles võitluses kliimamuutuste vastu. selleks, et need eesmärgid saavutada, peame me võtma arvesse tööstuse huvisid, me peame vähendama bürokraatlikke koormaid, me vastutame keskkonnakaitse eest, aga samal ajal peame me säilitama ka töökohad ja meie kontinendi konkurentsivõime komisjonipoolne ettepanek saavutas nendes aspektides hea tasakaalu. tahan oma kolleegide tähelepanu pöörata asjaolule, et kui selle kompromissettepaneku vastu hääletatakse, siis nad seavad ohtu viie aasta pikkuse töö. konsensus on pikka läbirääkimiste protsessi tulemus ja lõpuks ometi saame me alustada tööd selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside emissioone. emissiooni tasandid, tasandid peavad ettevõtjad teavitama, see on hea kava, aga plakt-, praktiline rakendamine ei tundu olevat realistlik. äärmiselt keeruline on kontrollida ettevõtjate poolt edastatud andmete õigsust ja saavutada ja selleks, et saavutada sertifitseerimine, on ettevõtjatel ebaproportsionaalselt suur bürokraatlik koorem. ja see on just miinuseks nendele ettevõtjatele, kes ei taha näiteks Kanadast kütust sisse importida. meie arvates on keskmine näitaja väga hea, mille, näitaja, mille järgi nende meetmete tõhusust hinnata, seetõttu on minupoolne ettepanek, et me oleme nõus komisjonipoolse ettepanekuga, sest et kui me selle tagasi lükkame, siis me seame ohtu kuue protsendi eesmärgi saavutamise. suur aitäh, järgmiseks saab kaheks minutiks sõna härra Kroote. suur aitäh! meil on olnud väga huvitav arutelu äh, Ehm, eh, selle dokumendi küsimuses eh, keskkonnakomisjonis me peame olema realistlikud. kahe tuhande üheteistkümnendast kuni viieteistkümnenda aastani, ehm, eh, kui näitajad vähendatakse viisteist protsenti, siis tuleb mõelda, mis selle põhjus on kas tegemist on siin keskkonnapoliitiliste aspektidega, ei, ma ei usu seda ehm, mina usun, et tegemist on vabakaubandusleppe alaste aruteludega ja eh, me peame tagama selle, et ka tulevikus on tagatud see, et need eh, seadused, eh, mida läbi räägitakse, ehm, kaasatakse ka teistesse läbirääkimistesse aga me ei tohi Euroopa Liiduna sattuda naerualuseks oma tegevusega ja me peame tagama selle, et meil oleks kompromiss tagatud, mul on hea meel, et komisjon täna siin on, ma ootasin tegelikult kedagi teist siia, aga tore on see, et komisjon üleüldse kohal on, kui me seda teemat arutame. mina oleks tahtnud näha, et komisjon tuleb siia selge ettepanekuga, mida teha selleks, et meil ei jääks tõesti võimalus öelda jah või ei ja praegusel hetkel tundub, et tendents on selle suunas, et öeldakse ei Ehm, ja ehm, mm, mm, kui me räägime vabakaubanduslependest, siis eh, tegemist eh, saab olema näidisega eh, teistele partneritele ka, kui me räägime läbirääkimisest EU Euroopa Liiduga ehm, me peame ütlema keskkonnapoliitiliselt ei, poliitiliselt ei ja tegemist on jultumusega Mm, kui me räägime sellest, kuidas viimase kolme aasta jooksul on selle teemaga tegeletud, see on täielik jultumus. suur aitäh, härra Kroote, teile. järgmiseks saab sõna proua Gööling, teil on kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud äh, president härra Grotto ütleb, et me võime öelda ainult ei, tegelikult eh, see kütuse kvaliteedi direktiiv on dokument, mida vaadatakse ehm, ühe konkreetse menetluse kohaselt ja see tähendab seda, et eesmärk peab olema õigustatud, me ei räägi siin ainult jah või ei-st, vastuväited peavad olema õigustatud eh, ja äh, siin on valitud põhjus number kolm, nimelt see, et äh, see ei vasta sisuliselt alusaktile ja see tähendab seda, et äh, kui me räägime kasvuhoonegaaside emissioonidest, siis mm, ma pean ütlema, et kui me räägime punktist kolm, siis siin ei ole tõestust esitatud Äh, ettepanek, äh, mis siin on, äh, teeb kohustuslikuks mm, kauplejatele toornafta tarnijate avalikustamise, see toob kaasa läbipaistvuse, mida meil praegu ei ole. ja selle info nägemine suur, suurendab läbipaistvust. lisaks sellele kui me äh, räägime kütusekvaliteedi äh, direktiivist, siis praegusel hetkel ei ole seda kaasatud Euroopa Komisjoni kliima- ja energiaraamistiku no, perioodiks pärast aastat äh, kaks tuhat kakskümmend ja see dokument peaks aeguma kuue aasta pärast ja mulle tundub, et siin tahetakse seda protsessi aeglustada. Ähm, mm, härra Grote tahab kompromissi komisjoniga, aga ma arvan, et parem oleks siin see, kui parlament liiguks edasi komisjoni ettepanekuga Mm, eh, sellisel viisil, nagu seda on eh, soovitatud, selleks, et tagada, et me järgnevate aastate jooksul tõesti jõuaks ka kuhu, kuhugi ja et eh, me ei jätaks seda teemat vedelema institutsioonide vahelise tegevuse raames. suur aitäh ja härra Gerbrandi, palun kaks minutit suur aitäh, lugupeetud president, selle nädala lõpul pöördusin ma tagasi Liimat märtsist, kust leidus, kus leidis aset kliimaalane tippkohtumine ja mulle avaldas mulje, et see laiapõhjaline otsustuskindlus, et tahetakse võim-, võidelda kliimamuutuse vastu aga äh, meie ees on äh, endiselt väga tõsine võitlus kliimamuutuse vastu ja olgem äh, ausad, homme emiteeritakse maailmas rohkem kasvuhoonegaase kui täna ja ülehomme rohkem kui homme. ja sel põhjusel on väga olulise tähtsusega see, et avalikkus suunaks investeeringuid madala süsinikusisaldusega majanduse suunas. ja kui me nüüd kütuse kvaliteedi direktiivi juurde jõuame, siis Äh, vabandust, ütleb kõneleja äh, ja seetõttu äh, on eristus siin väga oluline. praegune rakendusmeede ei taga seda enam. see tähendab seda, et näiteks väga saastav Nigeeria toornafta ja teised saastavad allikad leiavad sarnast kasutust vähem saastavate allikatega ja sellega tegelebki kütuse kvaliteedi direktiiv selle probleemiga siis ja mina olen väga pettunud äh, Euroopa Komisjoni tänasest avaldusest. Äh, mina ootasin tugevamat pühendumust äh, kütusekvaliteedi direktiivi eesmärkidele ja ma ei mõista äh, pärast seda, kui ma nägin kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepanekut, et kuidas te suudate kaitsta äh, täiesti vastupidust, vastupidist ettepanekut, kui äh, nõukogu lükkas tagasi teile esialge et, esialgse ettepaneku, kuidas te saate kaitsta mõlemat ettepanekut, on täiesti selge see, et me peame suunama investeeringuid ja me suudame suunata investeeringuid õigesse suunda ainult siis, kui me julgustame toetame õigesuunalisi investeeringuid ja ähm, eh, heidutame ähm, valesuunalisi investeeringuid. suur aitäh, järgmiseks saab sõna proua Lopez, teil on poolteist minutit. suur aitäh ähm, tere õhtust, äh, ma tahaksin kõigepealt esitada ühe küsimuse. kuidas äh, nõukogu ettepanek äh, vastab vabakaubandusleppega Kanadaga? ma küsin seda sellepärast, et tekst vastab äh, sellele, mida naftalobi nõudis, seda selleks, et see sillutab tee äh, nafta impordile Kanadast ja me näeme, et neid gaase saab järjest rohkem olema, mida heidetakse välja, kui naftat rafineeritakse ja te ei karista selliseid importe ja see on väga tõsine lugu, sest ehm, ei tehta midagi selleks, et vähendada selle väga kahjuliku nafta ehm, viisi kasutamist Äh, ja nüüd tahetakse kaotada ära need äh, sätted, mis kaitsevad Euroopa kodanikke ähm, ja siin on väga ehedaid näiteid selle kohta, meil on energiatõhususpoliitikaid Euroopa Liidus äh, ja e, e, mis tahes kulu, tulu analüüs ähm, Äh, tegelikult äh, kaotab ära mis tahes parendused, sellepärast et meie äh, tavad, praktikad ja tarbijakaitsenõuded on mm, vähe tõhusad. meil on väga tõsiseid mm, probleeme maailma ökosüsteemiga, aga jätkusuutlik tegutsemine on võimalik, suur aitäh ja nüüd härra Ekrut, poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president. ma usun, et äh, kõik osapooled, äh, kes on esitanud äh, vastuväited sellele ettepanekule, siis nad ei ole tegelikult kütusekvaliteedi direktiivi vastased, ei, mina ütlen ka, et me oleme väga suured pooldajad, sellepärast et teoreetiliselt võib olla tegemist väga tõhusa vahendiga, aga probleem ongi selles, et see on ainult teoreetiliselt niimoodi komisjon eh, sihikindlalt ja meelega nõrgestab praegu ettepanekut eh, ja ettepaneku tõhusust. Eh, see on suunatud ka minu kolleegi Julie Girligu suunas, kes ütles, et vastu saab olla ainult õiguslikel alustel. kui lugeda mõju-uuringut siis selle ettepanekuga komisjon meelega äh, Äh, võtab ära äh, võimaluse kuue protsendi eesmärgi täita seda, sellepärast et selle ettepaneku alusel me ei saa enam erinevaid allikaid eristada ja see on äh, võimalus, üks võimalusest, kuidas oleks võimalik eesmärke saavutada, see tähendab seda, et ähm, meetme tõhusus kaotatakse ja selle vastu meie oleme ja see on ka kõik väga huvitav, sest et kui lugeda mõju-uuringut ja me räägime paremast seadusloomest, siis äh, homme tuleb komisjon välja parema õigusloomealase ettepanekuga ja kui lugeda mõju-uuringut, äh, siis äh, kõige tõhusam äh, ettepanek peaks olema kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepanek äh, see on heitmete mõju-uuringus ära toodud. miks siis komisjon ei järgi omaenda mõju-uuringut, ei järgi omaenda kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepanekut, kas maailm on muutunud? ei, kui lugeda mõju-uuringut, siis kõik väärtused on samad, äh, kui nad olid aastal kaks tuhat üksteist. ja seetõttu me võime ainult äh, oletada, mis juhtuma hakkab ja mina tulen äh, samale järeldusele kui minu kolleeg Mattias Grote tegemist on Kanada lobitöö tulemusena. Kanada lobitöö või lobiorganisatsioonid on tõenäoliselt teile kõigile äh, helistanud või sõnumeid saatnud ja nüüd äh, me ei saa enam selle ettepaneku raames helistada äh, kütuseliike ja seetõttu on avatud uks ka teatud saastavatele allikatele see kõik on seotud Kanada lobitegevusega ja ma ütlesin kanadalastele, kes tõenäoliselt kuulavad, me ei ole Kanada vastu. me tahame lihtsalt, et erinevad kütusetüübid oleks eristatud. kui kanadalased äh, suudavad meile näidata, et nad suudavad äh, puhast kütust äh, toota, siis neid tuleb selle eest ka kiita ja seetõttu oleks vaja siis sellist eristust, kui kütus on saastav, siis tuleb seda ka sellisena võtta, kui ta on vähem saastav, siis eh, seda tuleks eh, teistmoodi võtta, temasse tuleks teistsu-, teistmoodi suhtuda. Eh, ja see on kütusedirektiivi põhimõte ju. ja mina lootsin, et komisjon saab asjast aru, et komisjon mõistab, et kütuse kvaliteedi direktiiv ja selle metodoloogia on midagi, mis on oluline ja mida tuleks säilitada, kuid komisjon ütles vaid, et me vaatame selle kõik üle, me korraldame kongressi ja ongi kõik ma väga vabandan, aga meie tahame kuulda rohkemat. kuidas komisjon tagab selle, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on meil siiski ka ettepanek, mis võtab arvesse erinevate kütuseliikide eristust selleks, et head kütuseliigid saaksid premeeritud ja halvad mitte. seda ma tahaksin kuulda ja oma kolleegile Rahvaparteist, kes ütles, et see heidab kõrvale viie aasta pikkuse töö, tahan ma öelda, et ei, see ettepanek teeb just seda sest ametlikult komisjon ütleb, et see meetod äh, leiab oma lõpu aastal kaks tuhat kakskümmend ja nüüd äh, tullakse lihtsalt välja sisutühja ettepanekuga. kui te tõesti tunnete muret metodoloogia pärast, siis te peaksite võitlema selle ettepaneku poolt, mis oli laual kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kus eristatakse erinevaid kütusetüüpe ja äh, see, seda toetab ka üks organisatsioon e, E-Pure ähm, ja Äh, mina äh, äh, usun, et selline suhtumine on ka kristlike demokraatide poolt imporditud. me ei, me peame olema selle ettepaneku vastu ja me peame seda tegema ja samas see teeb mulle haiget. aitäh, härra Useks, saab pooleteiseks minutiks sõna härra Pedicini. suur tänu, mina toetan seda, mida kolleeg Eikauk ütles, kuid lisan paar tehnilist märkust, sellepärast et mitte kõik allik allikad, mille läbi saadakse kütuseid, ei ole kahjulikud keskkonnale või tervisele. mõned on sellest aga ka väga kahjulikud, nagu näiteks õliliivad ja kildagaas. üks uuring näitab, et ähm, Äh, õliliivade töötlemise läbi Kanadas on tekkinud piirkonnad, kus lenduvad osakesed on äh, kuus tuhat korda sagedamad kui tavalistel puhkudel, need on väga kantserogeensed, aga ja need inimesed, kes nendes piirkondades elavad, on viimase kümne aasta jooksul tähendanud leukeemia ning teiste haiguste tõusu, mis on otseselt seotud selle saastega. kuid sellest hoolimata kohta ei võta komisjoni arvutusettepanek arvesse kildagaasi või õliliivasid. Teie kolleegid, kes te hääled toetate äh, oma kolm kodanikke ja keskkonna kaitseks, kuidas te äh, saate leppida sellega, et komisjon teeb selliseid asju? ja nüüd saab sõna härra Jalk kaheks minutiks. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, ähm, kliima soojenemise vastane võitlus ja äh, kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine on praegusel hetkel üks olulisi keskkonnaarutelusid, nagu näitas äh, äsja Liimas lõppenud keskkonnakonverents. aga niipea, kui läheme kaugemale võlusõnadest ja headest soovidest, läheb olukord keeruliseks kui teema oleks vähem tõsine, siis ütleksin irooniliselt, et see olukord muutub isegi äh, mehhikulikult või perulikult lihtsaks. Liimas äh, eesmärgiga hüpoteetiliselt jõuda kokkuleppeni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Pariisis arutati inglite soolise kuuluvuse üle juriidiliste terminitega selleks, et otsustada, kas äh, peaks piirduma siduva rahvusvahelise leppega või tagama teatud paindlikkust protokolli läbi arenguriikidele. komisjoni direktiiv, mille üle me praegu arutame, arutamine on üks osa Euroopa institutsioonide kliima- ja energiapoliitikast. komisjon teeb eh, ettepaneku tugineda viiele alussambale, millega abi piirata kütusetootjate kasvuhoonegaaside heidet Äh, tegemist on väga äh, tehniliste kaalutlustega ja see arvutusmeetod äh, on kahtluse alla seatud kolleegide Gerbrandi ja Eikauti poolt, kuid need kaks vastus, vastaspoolt on ühel meelel ühes asjas, juriidiliste tervite taga aetakse parteipoliitikat, mis ei huvitu üldse keskkonnapoliitikast tegelikult. me heidame sellele arvutusmeetodile ette ette eh, seda, et lähtutakse Põhja-Ameerika naftatööstuse huvidest ja ehm, Kanada loodusressursside minister ütles avalikult, et ta ei soovi Euroopa mm, samme selles vald-, valdkonnas. Eh, mis puutub aga selle vastulause autoritesse, kes tuginevad artiklile sada kuus määruses, siis nemad püüavad eristuda parlamentaarsest enamusest, mis üha rohkem ennast diskrediteerib ja kes on üha vähem populaarne pärast seda, kui toetati Jean-Claude Junckerit. sellest hoolimata jäävad nad selle enamuse üheks põhitoetajaks meie soovime keskkonnapoliitika, et keskkonnapoliitika vastaks üldhuvide eh, kriteeriumitele härra Joelainen, palun, suur aitäh. tegemist ei ole kütusekvaliteedi direktiivi tõhusa ellurakendamisega, tegemist on ohtliku eh, direktiivi lahendamisega ja mina olen nõus eh, siin väljendatud kriitikaga, eh, mis viit-, viis teid sellise suunamuutuseni veidi aega tagasi veel Te näitasite meile analüüse, mis ütlesid üheselt, et äh, õliliiva kliimabilanss on palju halvem kui teistel äh, kütuseliikidel ja mis nüüd muutunud on, mitte ju asjaolud, sellepärast et õliliiv on ikka selline, nagu ta on olnud, poliitika on muutunud ja seda ei saa siin aktsepteerida. me ei tea, miks me seda kõike peaksime tegema Ehm, mootorsõiduki äh, liiklus äh, mängib siin väga olulist rolli, me peame siin tegutsema ja üheksakümnendatel aastatel äh, me nägime, et turved olid saastavad kütuseallikad ja seetõttu see direktiiv niimoodi ka sõnastati ja äh, äh, siin äh, me tahtsimegi, kui me räägime õliriivast, kildagaasist ja muudest allikatest, eristada siis halbu ja häid kütuseid ja äh, me oleme näinud lobiste, me kuulasime nad ära, me ka tundsime neid, äh, aga kui siin toimub pretsedent, siis äh, teised õpivad sellest, siis tahetakse teistes valdkondades sama saavutada ja me ei saa siis kliimapoliitikat ajada, vaid peame nii-öelda klientide huvidega tegelema. ja turuosalise, turu, turuosalised osalejatele on see kõik väga äh, keeruline küsimus. Äh, me peame selle ettepaneku tagasi lükkama selleks, et äh, me ei teeks sellest pretsedenti, kuidas lahjendada meie poliitikaid. aitäh, härra Torvalds, teil on poolteist minutit. aitäh, juhataja. kui komisjoni töödokument on sarnane selle dokumendiga, mida me oleme juba näinud, siis kolmanda punkti pealkiri sisaldab teatud lubadust, tulevikku vaatav kliimamuutuspoliitika, kuid äh, küsimus on selles, kui tulevikku vaatav see ikkagi on. kui me vaatame minevikku, siis kaheksa aastat tagasi otsustas Euroopa Liit astuda samm konver-, Kopenhaageni kliimakonverentsi suunas selleks, et saavutada kliima paketti ja kütusedirektiiv on ainus osa sellest paketist, mida ei ole ellu rakendatud. kui me võtame arvesse, et kahe tuhande kahekümnes aasta on juba nurga taga ja et me läheneme ka Pariisi konverentsile järgmisel aastal, siis on vaja Euroopa Liidul kiiret direktiivi rakendamist selleks, et edasi liikuda äh, Äh, madala süsinikuheitega äh, ühiskonna suunas, mida, milleks äh, Euroopa Liit soo-, soovib saada. me peame tuginema täpsetele arvutustele, kasvuhoonegaaside elutsükli arvutamine on seega määrava tähtsusega. Euroopa on juba maha jäänud oma eesmärkidest ning investeeringud on takerdunud ning äh, me ei saa lahendada seda läbi kõrge kasvuhoonegaasi heitega turgude. aitäh, järgmiseks proua Riid, üks minut. aitäh. mul on väga hea meel öelda, et et ükskord ometi saavad tavalised inimesed kasu rahvusvahelistest arengutest, kütusehinnad langevad, see toimub niimoodi sellepärast, et sõbralikud äh, riigid nagu USA ja Kanada avavad uusi kütuseallikaid, äh, vähendades küt-, energiamaksumust. üks tulemus on äh, see, et me sõltume vähem ebastabiilsetest, ebasõbralikest režiimidest ning eh, inimesed eh, kannatavad vähem kärpemeetmete all. see on muidugi hea uusaasta uudis, kuid mitte siis, kui inimesed on rohelise mõtteviisiga. komisjon ei saa eh, toetada mingisuguseid eesmärke ega leppeid, mis vähendavad vähendavad maksukoormust. me peame äh, vältima katastroofilisi tagajärgi ning äh, komisjon ei pea kuhjama üksteise otsa vigu äh, kliimamuutuse vastase võitluse sildi all. aitäh, järgmiseks härra Saani, üks minut. aitäh, proua juhataja ma olen nõus äh, eelkõnelejatega, kes selles pikas arutelus, mis on nüüd äh, juba üle viie aasta, on öelnud, et komisjoni ettepanek on väga erinev sellest, mida see endast eelnevalt kujutas. ma olen täiesti nõus sellega, et kogu selle aja jooksul on olnud hetki, kui kompromiss Äh, oli mõjutatud lobirühmade tegevusest ja vabaühendused on äh, sellest arengust kõrvale jäetud, kuid äh, lahendus ei ole mitte ainult selle direktiivi rakendamine. tõeline lahendus on midagi, mida me mitte maapõuest ei ammuta, vaid mida me toodame maa pinnal, sest et taastuvenergiaallikad ei tekita selliseid vastuolusid või arutelusid, millal me nüüd kannatame. aitäh, proua Birder, palun. on väga pettumust valmistav, et komisjon on äh, avaldanud survet selleks, et äh, meil oleks nõrgendatud lähenemine õliliivadele ülevaadatud ettepanek ignoreerib mitmeid parlamendipoolseid soovitusi, kaasa arvatud diferentseerimine erinevate kütuseallikate vahel. komisjon ei ole suutnud ka omaenda mõjuhinnangute tulemusi arvesse võtta ja selle tagajärjel kõrgelt saastavad kütused nagu õliliiva, õlid, neil on samad väärtused nüüd kui konventsionaalsetel kütusevarudel ja ettevõtted ei saa teavitada isegi vabatahtlikult sellest, millised on tõelised kütuseemissioonid. selle asemel, et investeerida puhtamatesse kütustesse, avab Euroopa Liit oma turud räpasele õliliiva naftale. see tähendab seda, et kuni seitse protsenti transpordikütustest Euroopa Liidus tuleb ilmselt Kanada õliliivadest aastaks kaks tuhat kakskümmend härra volinik, palun arendage välja uued ettepanekud selleks, et laiendada kütuse kvaliteedi direktiivi üle aasta kaks tuhat kakskümmend, võttes arvesse ka seda, kuivõrd saastavad on õliliivad kui Euroopa Liit tahab tõsiselt suhtuda sellesse, et juhtida ülemaailmset võitlust kliimamuutuste vastu, siis peame näitama, et ollakse tõsiselt ka emissioonide vähendamise küsimuses transpordisektorilt ja seda me saame teha ainult siis, kui me teame, mida me põletame. aitäh, proua Peerder, järgmiseks äh, proua Lauristin. üks minut. Äh, aitäh, äh, proua esinejana. ma tahaksin parlamendi tähelepanu pöörata selle direktiivi ühele teisele küljele mis ei puuduta sugugi mitte teemat kanada vaid puudutab teemat meie euroopa enda kütusetootjad kes ei

härra Federer, üks minut. aitäh. ma olen üsna naiivne, ma arvan, kuid loodan endiselt paremale tulevikule, sellepärast on mul väga valus kuulda, et viimase nelja aasta edusammudest on loobutud. ettepanek, mis meie ees täna on, on halvem kui see, mis me, mida me nägime neli aastat tagasi ja komisjon võtab ära stiimulid neilt, kes ei ole nii edukad ja see on üks kõige ähm, raskemaid asjaolusid, millega siin leppida, sest me ei tee positiivseid samme, me ei keelusta ähm, saast-, vastavaid kütuseid, vaid me ütleme, et meil peavad olema erinevad reeglid, mis motiveerivad neid, kes ei käitu hästi, et nad hakkaksid paremini käituma. ja ma kardan, et tegemist on ähm, kõnega äh,, faktiga uue komisjoni puhul, me näeme, et äh, ma loodan, et äh, ma eksin ja et äh, ma arvan, et äh, komisjon ja ma loodan, et komisjon hakkab paremini toimima keskkonna huvides tulevikus. härra Caputo, üks minut, aitäh Mm, komisjoni ettepanek, mis puudutab direktiivi, äh, on puudulik mitmes aspektis. kasvuhoonegaaside eesmärkide saavutamine ei ole siin täielik ning äh, ei käsitleta piisavalt erinevaid kütuseid. Äh, õliliivade teemaline arvutusmeetod on puudulik Äh, ning äh, see ei võta täielikult arvesse kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise eesmärki. ma arvan seega, et vastulause, millega e, tuldi siin välja komisjoni vastu, äh, on täiesti õigustatud, kuid ma arvan, et komisjoni Äh, ettepaneku hindamise, äh, sa ei tohi unustada üldist konteksti, mis on energiajulgeolek ja siin tuleb äh, kindlasti silmas pidada ka Ukrainas toimuvat. ma arvan, et komisjon peab jätkama tööd selleks, et soodustada ähm, madala süsinikuheitega kütuste arendamist ning peame astuma taastuvenergia kasutamise samm, suunas samme ja aitäh ja nüüd proua Maisner saab viimasena sõna fraktsioonide nimel. Äh, aitäh, äh, president. me räägime sellest, et me tahame kasvuhoone äh, gaaside elutsüklit vähetada see on täiesti selge, aga see, mis komisjon on välja pakkunud, on väga suur pettumus meile. Need eesmärgid ei ole need, mida me ootame Äh, nagu te ütleses, tegemist on tõesti viieaastase äh, protsessiga, läbi on viidud mõjuhinnangud äh, äh ja tegemist on äh, tõesti äh, kompromissiga, nagu te ütlesite. minu arvasin, et me peame äh, teistmoodi vaatama, mida, mida öelda selle vastu, mis praegu meile ette on pakutud. jah, me peame arvestama sellega, et Euroopa konkurentsivõime peab säilima, samuti arvestama importkütudega, kütustega ja samuti sellega, kuidas saavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted siin kaasa mängida, me ei räägi ju ainult Kanada suurettevõtjatest Äh, asi on selles, et äh, äh, täiesti ilmselgelt neid ambitsioonikaid eesmärke ei ole paika pandud ja see ei ole Euroopa huvides, aitäh. aitäh, proua Maisner. ja nüüd alustame vabra, vaba mikrofoni vooru. ja kõigepealt anna sõna proua Vlaasikovale. ja teil on sõna üheks minutiks aitäh! minu arvates on äärmiselt oluline äh, piirata kasvuhoonegaaside heitmeid ja me peame täitma need eesmärgid, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on seatud. direktiivi eesnõu äh, millest oleks võinud olla palju kasu, äh, on tegelikult saanud eelnõuks, mis ei sisalda mitte mingisuguseid ambitsioonikaid eesmärke see direktiiv peaks peegeldama tegelikku olukorda, sellel peaksid olema realistlikud eesmärgid. meie leiame, et me ei peaks äh, olukorda veelgi halvendama. ma olen täiesti kindel, et komisjon äh, suudab koostada seisukoha, mida ka meie parlament saab toetada ning äh, me ei, komisjon ei tohiks lobirühmade survele järgi anda Need äh, meie seast, kes keskkonnakaitsega tegelevad, kutsuvad teid üles mõtlema järgmisele põlvkonnale ning me kutsume üles komisjoni esitama kõrgekvaliteetilist ettepanekut, aitäh! Äh, järgmine kõneleja, palun äh, tegemi-, me ootame selget ettepanekut, mille see ettepanek oleks vajalik ehm, selleks, et me saaksime Euroopa Liidus võidelda kliimamuutustega ning loomulikult need, eh, ehm, väga oluline on endiselt ka tarbijate kaitse. Eh, kui me kõneleme eh, kui me räägime ükskõik millest, siis äh, me peame rääkima alati tarbijate kaitsest. praegu käib jutt äh, kütustest, kütuse kasutavad kõik Euroopa Liidu elanikud. Äh, ma ei tea tõesti mitte Äh, ma, ma, ma arvan, et ma ei tea kedagi, kes oleks keskkonnasõbraliku majanduse vastu, aga ma arvan, et me peame samas majandust ka toetama ja me ei saa äh, lihtsalt äh, tekitada tööpuudust. proua Anderson järgmisena. aitäh ma arvan, et siin arutelus on väga palju silmakirjalikkust. minu arust on täiesti hämmastav et, et üheksakümmend neli protsenti Euroopa Liidu transpordisektorist äh, sõltub äh, naftast äh, ja ometigi esitab komisjon siin argumente, et need meetmed ei ole õiguslikult aluks äh, kohased ja sobivad niisiis, äh, ühelt poolt äh, me investeerime väga palju äh, alternatiivsete kütuste väljatöötamisele, selles vallas tehtavatele teadusuuringutele, aga samas astume vastu sellistele progressiivsetele meetmetele nagu see, mis praegu on välja pakutud, see on täiesti naeruväärne põhjendus punkt nelikümmend neli kütuse kvaliteedi direktiivis, kuidas on võimalik väita, et äh, praeguse ettepaneku tugevdamine ei ole selle direktiivi eesmärk, nimelt tahetakse selle direktiiviga ju äh, tagada keskkonna miinimumkaitsetaset äh, kasutatavate kütuste osas me tõesti peame hakkama korralikult tegutsema ja ma toetan neid kolleege sotsiaaldemokraatide ridadest, kes täna sõna võtsid ja samuti paljusid teisi sõnavõtjaid, aitäh! aitäh! Äh, proua Kallas järgmisena. aitäh, minu arvates on äärmiselt oluline silmas pidada äh, seda, mida me selle dokumendiga tahame saavutada, me tahame vähendada CO2 heitmeid Eestil on eripära selles, et meil on põlevkivitööstus, tegemist on saastava tööstusega ning seetõttu me oleme teinud investeeringuid selle sektori ümberstruktureerimiseks ja selle sektori ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. komisjoni ettepaneku tagasilükkamine tooks ka, seaks ohtu tehtud investeeringud ja suurendaks saastust energiavarustuskindlus ning energiasõltumatus Venemaast on samuti midagi, mida me peame arutama. ettepaneku tagasilükkamine mõjutaks tootmist, tootmine läheks Kirde-Eestist Venemaale, see tooks kaasa poliitilise ebastabiilsuse mina toetan keskkonnasõbralikumat transpordisektorit, aga ma ei usu, et komisjoni ettepaneku tagasilükkamine täna aitaks meil midagi saavutada, aitäh. aitäh, härra Ferreira järgmisena aitäh! mul on väga hea meel äh, sõna võtta selle arutelu käigus ja tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale. kõigepealt äh, ma arvan, et me äh, pöörame väga palju tähelepanu kütuste kvaliteedile, aga minu arvates peaksime samuti pöörama tähelepanu energiavarustuskindlusele. niisiis ühelt poolt jah, loomulikult kütuste kvaliteet on oluline, aga varustuskindlus on isegi veelgi olulisem nii et, et ma arvan, et selles valdkonnas oleks meil vaja ühist poliitikat ja sellel peaks olema äh, kaks komponenti, mis arvestab nii äh, kütuste kvaliteediga kui ka varustuskindlusega ning äh, kui me räägime aastast kaks tuhat kakskümmend, siis me räägime sellest, et tuleb eraldada rohkem vahendeid teadus- ja arendustegevusele, uuenduslikele tehnoloogiatele ma arvan, et me peaksime leidma raha ka selleks, et eh, teha selliseid teadusuuringuid, mis aitavad heitmeid vähendada, aitäh! aitäh, härra Semke, kuigi ma ei andnud teile sõna, aga te sõna siiski võtlite, olite te siiski kõnelejate nimekirjas ja, ja nüüd annan siiski sõna ka härra Ferreirale, nii et, et palun. aitäh see ettepanek, mille komisjon kütuste kvaliteedi kohta on esitanud, on vastuolus komisjoni jutule sellest, kuidas tahetakse võidelda kliimamuutustega ja liikuda vähese CO2 heitmega majanduse suunas. tegemist on see kindlasti meeldib nendele inimestele, kes otsivad mittetraditsioonilisi kütuseid aga mulle tundub, et nende uute kütuste kasvuhoonegaaside heitmeid on alahinnatud, sest ka need heitmed on suured. me oleme äh, kolduvalt rääkinud sellest, et fossiilsete kütustega seis-, äh, on meil väga palju väljakutseid ja meil on vaja üleminekukütuseid me peame arvestama ka sellega, milline on maailma kütusereservide olukord, me peame kõigile nendele teemadele eh, lähenema väga hoolikalt ning selle ettepanekuga eh, me paraku seda teha ei suuda, meil on eh, siin paika pandud eesmärgid, mida tuleb saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks aga ma arvan, et me peame probleemi lahendama palju intelligentsemalt ja viimasena saab vaba mid-, äh, vaba mikrofoni voorus sõna proua Moi. aitäh! mina äh, tahaks, et see äh, direktiiv muudaks olukorda Euroopas. õliliivad tuleks ära keelata, sellepärast et neil on väga negatiivne mõju keskkonnale ja samuti äh, räägin oma äh, äh, koduriigi ühe piirkonna Sardiinia nimel. meil on seal ettevõte, kes tahab neid õliliivu kasutada, meie peame Sardiinia saart kaitsma. tegemist on saarega, kus käivad põhiliselt turistid. sellega on vaba mikrofoni, mikrofoni muul lõppenud ja härra Moedas saab sõna. siis, hops Uh, aitäh! suur tänu selle arutelu eest, ma võin ainult üle korrata, et selle eelnõuga saavutatakse need eesmärgid, mis puudutab kuueprotsendilist kasvuhoone gaaside vähendamist aastaks kaks tuhat kakskümmend. kui me räägime kütusekvaliteedi direktiivist, siis me soovime vähendada maanteetranspordis äh, süsinikugaaside kasutamist. siin ei ole juttu mingit, mingist kindlast äh, kütusest, vaid äh, me räägime kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisest. oleme arvestanud nende seisukohtadega, mis siin täna kõlasid, kui te räägite kaubanduskokkulepetest, kütuseliikide eristamisest ja kütusekvaliteedi direktiivi jätkumisest pärast aastast kaks tuhat kakskümmend ja annan edasi kõik selle info ka oma kolleegile, volinik Kasinjatele, aitäh! suur tänu, volinik, nüüd on arutelu lõppenud ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on transpordiettevõtjate hea maine hindamine sõna saab komisjon.